valmis järgmise kohtumise alguseks ning me saadame selle kõikidele eh, vastavatele institutsioonidele. Eh, praegusel hetkel me lõpetame, meie osasessioon on lõppenud, eh, toredat päeva jätku teile kõikidele ja turvalist